Right. Good afternoon. niisiis, tere õhtust kõigile. me alustame oma tööga. ja peamine teema täna pärastlõunal on arvamuste vahetus volinik Kovatšiga ja mul on suur hea meel öelda volinikule tere tulemast meie komisjoni Eh, tema oli tõepoolest esimene volinik, kes minuga ühendust võttis ja rääkis veel teostamata mm, töödest ja nende, sellest, mis toimuma hakkab. ma tänan teda väga selle eest. ja nüüd ma räägin ka menetlusest. Eh, tundub, et alati ei teata, kuidas eh, tähelepanu püüda küsimuse esitamiseks. nii et tõesti, viibake energiliselt, siis te lähete siia küsimuste esitajate nimekirja. ja küsimused me saame esitada pärast seda, kui volinik on ära rääkinud e,. E, igast fraktsioonist saab kõigepealt üks e, sõna küsimuse esitajaks, on võib-olla on see koordinaator, kes esimese küsimuse esitab ja pärast seda on tõesti meil juba vaba mikrofon nii et siis ei ole kõik enam nii jäik, äh, nagu meil oli mm, härra Trichet'ga. tema tahtis, et kõik küsimused esitataks proportsioonis fraktsiooni suurusega. nii et aega kaotamata ma palun, et volinik räägiks meile ükskõik, millest ta tahab meiega rääkida Before starting to enne äh, kui hakkan rääkima küsimustest, mis siin täna päevakorras on, ma arvan, et äh, on asjakohased mõned märkused Iirimaa referendumi kohta. miljonid Euroopas ja sajad miljonid mujal on tõesti väga rahul ja rõõmsad selle üle, et lõpuks Iirimaa valijad ütlesid jah Lissaboni lepingule ja seda valdava kahe kolmandiku enamusega. ma äh, arvan, et see Iiri valijate otsus viib edasi ratifitseerimise protsessi olulisel määral, sest meil on ju veel kaks riiki, kus ratifitseerimine ees seisab Poola ja Tšehhi. Äh, ma loodan, et need kaks presidenti kirjutavad alla äh, Lissaboni lepingule ja viivad ratifitseerimisprotsessi sellega võimalikult kiiresti lõpule. ja kui Lissaboni leping jõustub, äh, siis on tulemuseks kindlasti läbipaistvam, demokraatlikum ja ka tõhusam Euroopa Liidu institutsioonide toimimine nii et igal juhul on see viiesaja miljoni Euroopa kodaniku huvides. nii et ma tahtsin teiega jagada oma isiklikku rahulolu ja head meelt hääletamistulemuste üle Iirimaal. minu mandaat on lõpule jõudmas maksustamise volinikuna ja ma räägin teile see asjade seisust viimaste komisjoni ettepanekutega maksustamise vallas. ja ma tahan teiega jagada ka oma filosoofiat eh, Euroopa Liidu maksupoliitika vallas. mina saan asjast aru niimoodi, et Euroopa Liidu maksupoliitika rolliks on eh, siseturu korralikku toimimist edendada, sest tegemist on ju meie suurima väärtusega ning samuti edendada seda, et ellu viidaks Euroopa Liidu peamised strateegiad ning saavutatakse Euroopa Liidu seatud eesmärgid, et kasvaks Euroopa Liidu konkurentsivõime, toimuks kasv, oleks tugevamad tööhõivepoliitikad, et rohkem töökohti loodaks, eriti eriti praeguses kriisiolukorras on vaja töökohti säilitada ennekõige. meil on samuti energiavarustuskindlus tagada, meil on vaja energiakasutuse tõhusus tagada ning vähendada kliimamuutusi. Need on kõige peamised strateegilised eesmärgid, mis Euroopa Liidul on ja ta, maksupoliitika peab neile kaasa aitama, nende saavutamisele kaasa aitama. ja nüüd ma räägin millestki, mis on juba äh, minevikku jäänud, see on vähendatud käibemaksumäärad. mis äh, tegelikult on juhtunud pärast kümneaastast arutelu ECOFIN finantsministrite nõukogu jõudis kokkuleppele äh, ja see puudutab vähendatud käibemaksu määrade kohaldamist äh, tööjõumahukatel ja kohalikult osutatavatele teenustele nagu näiteks kodumajapidamistööd, restoranid, eh, eraremonditööd ja nii edasi. ja arvestades nende tööde teenuste iseloomu, siis selline alaline eh, alandatud maksumääru kohaldamine neile teenustele kindlasti hoidis elus tuhanded väikesed ettevõtjad Euroopas kriisitingimustes ning aitas päästa kümned tuhanded töökohad. see oli äärmiselt oluline. ja ma arvan, et Euroopa Parlament ja eriti majanduskomisjon olid suureks abiks selle otsuse langetamisel. ja mul on ka suur heameel selle üle, et isegi kui tippkohtumine, kui valitsusjuhid ja riigipead koos olid ja kutsusid üles ECOFIN-i seda probleemi lahendama. pidades silmas, kuivõrd oluline on lahendus leida, oli lahendus leida märtsikuu lõpule, siis tõesti ECOFIN-i nõukogu kümnendal märtsil ühel häälel hääletas selle otsuse poolt, nagu te teate, maksuküsimustes nõukogus on vaja eh, ühe meelel olla, vasta- ja tihtipeale on sellepärast otsuste langetamine väga keeruline. ja nüüd ma tahaksin rääkida Euroopa Liidu maksupoliitika spetsiifilisest rollist. hiljaaegu kriisi tingimustes muutus see teema eriti aktuaalseks. tähtis on võidelda maksupettuste vastu, maksudest kõrvale hiilimise, maksude vältimise vastu, sest sellega läheb kaotsi kakssada, kakssada viiskümmend miljardit eurot aastas, mis meil saamata jääb. see on kaks korda rohkem kui Euroopa Liidu aastaeelarve ja viis korda rohkem kui see, mida me kulutame ühisele põllumajanduspoliitika või struktuuripoliitikatele. nii et tegemist on tohutu rahasummaga ja minu kogemus näitab, et kriisi tõttu on mitte ainult, on maksupettuste vastu võitlemise mitte ainult rahaline tähtsus, vaid ka moraalne, poliitiline tähtsus hoopis tugevamaks muutunud ja minu kahe ametisoleku aasta jooksul on maksupettuste vastu võitlemine olnud väga tähtsal kohal komisjoni töös ja ka minu isiklikus äh, töös. ja nüüd ma tahaksin rääkida headest tavadest maksuküsimustes. minu ettepanek ja minu talitustaksud tegi möö-, tegi juunikuus ettepaneku, ja Ecofin oli rääkinud äh, veel varasemal ajal sellest, kuivõrd tähtsad on head tavad äh, maksuküsimustes ja kuivõrd oluline on maksudest kõrvalehiilimise ja maksupettuste vastu piiriüleselt võidelda. ja meie ettepanek võtab arvesse nii sise- kui ka välisaspekte. nüüd siseaspekt on tugevdada häid tavasid kõigepealt maksude valdkonnas Euroopa Liidu piires, sest nii me saame poliitilise ja moraalse aluse äh, ka nõuda, et samamoodi läheneksid äh, maksude küsimusele meie par-, partnerid kolmandates riikides, kui vastasel korral meid ei usuta, kui me oma kodus neid nõudeid ei järgi ja me oleme välja pakkunud, et muudatusettepanekud teha kolmes tähtsas ähm, direktiivis, kõigepealt hoiuste direktiiv Äh, siis halduskoostöö direktiiv, mis käsitleb liikmesriikide maksuameti koostööd ning samuti vastastikuse abi direktiiv. jälle, maksuametid liikmesriikide vahel peavad vastastikku üksteisele abi andma. kõigepealt hoiuste maksustamise direktiiv selle direktiiviga tahetakse augud täita ning äh, võidelda maksudest kõrvalehiilmise vastu, samuti turutingimuste moonutamise vastu, kui tegemist on samaväärsete finantstoodetega. ja me ei taha ka makseasutuste koormat kasvatada. Äh, tänu parlamendi, eriti teie komisjonile, oleme me saanud hästi töötada, te olete toetanud meie ettepanekut ja väga suur abi oli ka sellest, et jõudis see dokument ECOFIN-i arutellu ja ECOFIN jõudis tasakaalustatud poliitilisele kokkuleppele veel sügisel. nii et siis Rootsi eesistumisel. ma tahaksin juhtida tähelepanu ennekõike kahele muudatusele. kõigepealt laiendatakse hoiuste makustamise direktiivi nii, et hõlmata ka mõned innovaatilised tooted. Need on nagu pangahoiused kapitaliga garanteeritud investeeringud ja kindlustustooted. praegune hoiuste maksustamisdirektiiv neid kahte innovaatilist finantsinstrumenti ei hõlma praegu. ja üks tähtis muudatusettepanek laiendab määruse ka mõnedele maksuvabastustele. mõned fondid ja sihtasutused vabastatakse äh, on veel positiivseid arenguid, millest ma tahtsin teile rääkida. esiteks, kõigepealt äh, hoiuste maksustamise direktiiv äh,. otsustati äh, kinnipeetavast maksust äh, lülituda informatsiooni automaatse vaheldamise mehhanismile ja seda esimesest jaanuarist järgmisest aastast ja see on väga tähtis äh, muudatus. ja mõned sõltlasterritooriumid ja seotud territooriumid, siin me peame silmas Hollandit ja Ühendkuningriiki, äh, nende osadena nad on äh, ka Mannisaar on kuulutanud, et ta kavatseb automaatset infovahetust hakata kohaldama esimesest juulist kaks tuhat üksteist. see on veel üks tähtis areng nüüd on alanud konsultatsioonid viie mitte Euroopa Liidu öö, äh, liikmesriigiga Šveits, Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Andorraga. ka nemad osalevad selles äh, korras ja konsultatsioonid on alanud selleks, et sõlmida kahepoolsed lepingud äh, Euroopa Liiduga ja viia need kooskõlla hoiuste maksustamise direktiiviga, vastasel korral need viis riiki enam seda, selle korraga ei oleks kaetud, hõlmatud. ja lõpetuseks me oleme alustanud läbirääkimist kolme Aasia finantskeskusega selleks, et ära hoida äh, see, et mõned petturid lähevad Euroopast Aasiale. Hongkong, Macao ja Singapur on need kolm piirkonda, kellega me oleme läbirääkimisi alustanud, me saime selleks mandaadi ECOFINilt ja võimalik, et ka nemad liituvad meie mak hoiuste maksustamise korraga ja need kolm jurisdiktsiooni veel mõnda aega tagasi ei tahtnud sugugi koostööd meiega teha selles vallas ega tahtnud isegi kuulda infovahetusest. nüüd aga nad näitavad juba üles suurt valmisolekut koostööd te teha Euroopa Liiduga ja süsteemiga ühinemist kaaluvad samuti oleme me Norraga alustanud läbirääkimisi, nemad tahavad ka direktiiviga ühineda, nii et läbirääkimised on juba alanud. Need on need äh, tähtsad positiivsed uued arengud, mis näitavad, et geograafiliselt äh, laieneb hoiuste maksustamise direktiivi ala. nüüd ma räägin halduskoostöö direktiivi muudatustest ning samuti vastastikuse abi äh, direktiivi muudatustest Nende kahe eesmärgiks on eh, maksude määramist parandada ning samuti sissenõudmist parandada, eh, kui tegemist on maksumaksjatega, kes asuvad teistes liikmesriikides. ja mõned muudatused kaotavad täielikult pankade konfidentsiaalsuse, mis ei ole võimaldanud infot vahetada maksustamise eesmärgil maksuametite vahel liikmesriikidel. jälle on tegemist väga tähtsa arenguga ja need muudatusettepanekud on ECOFINis praegu arutusel ja mina tahaksin kutsuda teie komisjoni toetama seda algatust lähikuudel, sest seda hakatakse ECOFINis arutama. ja nüüd räägime välisküsimustest. üks instrumente, mis meil on selleks, et häid valitsemistavasid äh, maksuküsimustes kolmandates riikides edendada, on nendega lepinguid Äh, sõlmida ja OECD näidiskonventsiooni artiklile kakskümmend kuus me saame tugevdada, tugineda ja saame vahetada selle alusel informatsiooni ning äh, ka likvideerida infovahetuse teelt pangade konfidentsiaalsuse nõuded. praegu me oleme alustanud läbirääkimisi Liechtensteiniga, Liechtenstein varasemal ajal üldse ei tahtnud koostööd teha, nüüd on ta üsna koostöövalmis juba. Liechtenstein on nüüd valmis juba vahetama informatsiooni, kui tegemist on maksude kõrval, maksudest kõrvale hiilimisest ning mm, enam ei saa viidata panga saladusele, eh, kui ta ei taha informatsiooni anda. meie oleme realiseerinud mandaati, mis me saime ECOFINilt selleks, et pidada Šveitsiga, Monacoga, San Marinoga ja Andorraga samasuguseid läbirääkimisi ja me lähtume sellest samast mudelist, millest me lähtusime Liechtensteiniga läbirääkimisi pidades. komisjon toetab, töötab akt-, aktiivselt ka teiste kahepoolsete li-, lepingute kallal kolmandate riikidega ja kümnes Euroopa arengufond on mit-, näeb ette mitmeid finantsstiimuleid Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidele, selleks, et edendada seal häid valitsemistavasid, läbipaistvust, infovahetust ning õiglast maksukonkurentsi. edasiliikumine öö, äh, hinnatakse äh, järgmisel aastal, kahe tuhande kümnendal aastal komisjoni poolt ka üle. nüüd ma tulen käibemaksupettuste juurde. käibemaksupettustest äh, arvatakse kuuskümmend kolm miljardit eurot igal aastal Euroopa Liit kannatab kahju. ma tahan teile meelde tuletada, et aastal kaks tuhat kuus komisjon äh, pakkus välja kaks väga radikaalselt ja kaugele minevat ettepanekut et võidelda käibemaksupettuste vastu. ja tulemuseks on, nagu ma ütlesin, kuuskümmend seitse miljardit eurot me kaotame iga aasta käibemaksupettuste tõttu. ja üks selliseid alg-, innovaatilisi ettepanekuid, ma ütleks, et see on see revolutsiooniline ettepanek, nimelt et kasutada generaliseeritult pöördmaksustamist ja teine oli eh, ühendusisese käibe maksustamine. teine ettepanek puudutas seda. Eh, kumbki kahest ei pälvinud ühehäälset toetust, isegi enamust ei saanud need meie kaks ettepanekut nõukogus. nii et me pidime nad kõrvale panema, et mitte aega raisata, sest sel tol ajal aastal kaks tuhat kaheksa, selleks ajaks me juba kaks aastat olime ära kaotanud arutelude tõttu, me ei tahtnud rohkem aega kaotada, me panime need ettepanekud kõrvale ning te, käisime välja hoopis Äh, detsembrikuus kaks tuhat kaheksa lühiajalise tegevusplaani ja seal me tegime ettepanekud laiemalt ja tõhusamalt kasutada traditsioonilist meetodit, liikmesriigi poolset kontrolli, rangemat kontrolli, paremat koostööd maksuametite vahel. Äh, samuti vähe, paluksin välja, et vähendada infovahetuse aegu ning äh, me soovisime, et tagataks vaba juurdepääs liikmesriikide andmebaasidele, teiste liikmesriikide andmebaasidel. nüüd detsembrist kaks tuhat kaheksa oleme me esitanud kõik need ettepanekud oma lühiajalises tegevusplaanis ka õiguslike ettepanekutena ja need kõik on läinud ECOFIN-i, ECOFIN arutab neid ja nende ettepanekute eeliseks on see, et neid meetmeid on võimalik rakendada kiiresti ning kindlasti ei pane nad mitte mingisugust olulist finantskoormust ettevõtjatele, vastupidi üks ettepanek, näiteks e-arved, elektroonilised arved, vähendab oluliselt halduskoormust ja nõuetes kinnipidamise kulusid. ja komisjon on nüüd järeldanud, et minnes sajaprotsendiliselt üle e-arvete esitamise süsteemile. me oleme sellest veel kaugel aga, aga sajaprotsendiline e-arvete esitamise süsteem kõikides ettevõtetes hoiab kokku kaheksateist miljardit eurot aastas Euroopa Liidus ja üks peamisi ettepanekuid on Eurofisk luua. see on selline ühine operatiivstruktuur, mis aitab meil võidelda piiriülese käibemaksupettuse vastu. komisjon üritab reageerida niivõrd kiiresti kui võimalik uus pettuse viis ilmub. möödunud aastal me võtsime vastu ettepaneku võtta kasutusele pöördmaksustamise mehhanism viies sektoris. see ei ole selline üld, üleüldine kasutamine, pöördmaksustamise rakendamine, mida me algselt välja pakkusime. nüüd rakendatakse seda vaid viies sektoris mobiilid, kiibid, parfüümid, samuti samuti ehm, kasvuhoonegaaside sertifikaadid. selles vallas, selles viimati nimetatud vallas on uut pettust märgata ja me tahtsime võimalikult kiiresti reageerida, sellepärast sündis komisjonis see ettepanek ja nüüd peab eh, seda arutatama ECOFINis õige pea. ja lõpetuseks. minu töölauasahtlites ja ECOFINi töölauasahtlites leiate te kaks ettepaneku eelnõu, mis minul on väga südamelähedased. üks puudutab ettevõtete ühist tulumaksubaasi. selle eesmärgiks on harmoneerida mitte maksubaasi ja kindlasti mitte ehm, ettevõtete tulumaksu elemente, vaid Äh, ühtlustada see, kuidas maksubaasi arvutada. praegu on meil kakskümmend seitse erinevat meetodit, kuidas maksubaase arvutatakse kahekümne seitsmes liikmesriigis ja selle tulemuseks on, et väga kulukaks läheb halduskoormus ja nõuetest kinnipidamine. samas USA-s äh, viiskümmend osariiki äh, kasutavad ühte maksubaasi, meie kaht, kahtekümmet seitset erinevat maksubaasi, nii et me tahaksime, meil oleks ühesugused reeglid eh, Euroopa Liidus, et meil tekiks kõrgem konkurentsivõime Euroopa Liidus nendes, selles vallas. see on üks tõesti väga südamelähedane asi minu jaoks. aga see jääb minu töölauale. ja teine on energia maksustamise alane ettepanek hetkel energia maksustamine on osaliselt lahendatud sellega, et meil on heitmekvootidega kauplemise süsteem. see on väga tõhus süsteem, aga probleem on selles, et see katab vaid nelikümmend viis või võib-olla natuke rohkem, aga mitte kindlasti mitte rohkem kui viiskümmend protsenti kasvuhoonegaasidest. Eh, ega kata teist poolt kasvuhoonegaasidest. nii et meil on vaja kuluefektiivseid meetodeid, turupõhiseid instrumente selleks, et soodustada nende auahnete eesmärkide saavutamist, mis meil on meie energiapoliitikas kliimamuutustel nimelt kakskümmend protsenti kasvuhoonegaase vähendada üheksakümnenda aastaga võrreldes ning rohkem kasutada ka taastuvaid energiaallikaid. nii et meil on vaja turupõhiseid instrumente, eh, mida kohaldada. ja üks selline oleks tõesti äh, muuta energia maksustamist. meil on mm, direktiiv olemas, aga nüüd on mõte selles, et jagada see maksubaas kaheks, üks jääb sõltuvaks energia sisust, samas teine pool, võib-olla mitte viiskümmend protsenti, aga see teine pool eh, tugineb CO kahe või teiste kasvuhoonegaaside heitmetele. see annaks eh, maksueelistuse ja hinnaeelistuse taastuvatele energiaallikatele ja see on see ettepanek, mis on meie poolt valmis ja mida saab hakata arutama. nii et ma loodan, et see läheb ECOFINile ka arutlusele. ja ma tahaks, et oleks täiesti selge. mina ei võta küll mingeid kohustusi uue komisjoni nimel, uue voliniku nimel, aga ma lihtsalt tahtsin teiega jagada oma isiklikke auahneid, eesmärke ja unistusi nende kahe ettepaneku osas. Right, uh, thank you very much. suur-suur tänu teile volinik Kovatš. mul on nüüd sõnasoovijate nimekirja osas väike segadus tekkinud, aga parlament on suuresti teid toetanud teie viimase mandaadi jooksul ja siinkohal ma kõnelen tegelikult käibemaksupettuste dokumendi raportöörina. nii nagu teie, nii ka parlament soovis, et saavutused oleksid olnud ambitsioonikamad, aga selge on see, et väga raske on nõukogus saavutada ühehäälsust. mul on väga hea meel selle üle, et te viitasite sellele, et tuleb takistada pettuste läbiviimist heitmetega, saastekvootidega kauplemise kava osas ja muude osas. ja nüüd on mul härra Männ nimekirjas Rahvapartei fraktsioonist. kas te soovite sõna? tänan, proua esinaine. ja hea meelega esitan esimesed küsimused. härra Kovatš, me oleme teiega mitmetes küsimustes samal meelel. kõigepealt maksuparadiiside väljasuretamine nüüd aastaid on seda küsimust äh, käsitletud ja üht-teist on ka toimunud, aga võetud meetmetest üldiselt siiski ei peeta nüüd äh, Liechtensteinis on muutusi, Šveits, Luksemburg on ka kaasatud, me loodame, et teised tulevad kaasa, aga mujal see ei toimi. näiteks äh, Singapur endiselt eksisteerib, kuidas me saame Singapuri meiega ühe laua taha? raha lendab ju muidu Euroopast välja, kuidas me saavutame, et ka Singapur osaleks? kuidas äh, kaasata nende maksuametkonnad äh, koostöösse? me peame välja töötama siin äh, omad kaitsestrateegiad ja väga oluline on ka teine küsimus, ECOFIN-i nõukogu. Te ütlesite, et olete nüüd oma mandaadi ja, ja lõpule jõudnud, aga kunagi ei tea ju, mis tuleb ECOFIN on ju mõtlemis- ja õppimisvõimeline. me peame kriisile reageerima. me peaksime vabatahtlikult ka teineteisele lähenema, kas äh, õppimisvõime on olemas. ja nüüd äh, vähendatud käibemaks. oma kodumaal Saksamaal olen ma tihti täheldanud, et VKE-del, eriti just väikestel ettevõtetel, on äh, võimalik ellu jääda niimoodi. aga igas valdkonnas ei saa ka vähendatud käibemaksu läbi suruda, näiteks põllumajanduses, nii et äh, me peaksime kaasama kõik osapooled oma tegevustesse praeguses olukorras, see on põhiline. suur tänu selle küsimuste esitamise eest. kõigepealt, mis puudutab maksuparadiise lubage mul öelda seda, et minu arusaamist mööda on arusaamad sellised, et maksuparadiisid on sellised kohad, kuhu on investeerinud mõned minu poliitilised vastased. ilmselt on paigas ka objektiivsed kriteeriumid selle kohta, millised riigid on maksuparadiisid no üheks kriteeriumiks on see, et maksuparadiis on see koht, kus äh, maksustamine on äärmiselt keeruline ja kus see süsteem ei ole läbipaistev. teiseks, maksuparadiis on koht, kus toimub diskrimineeriv maksustamine, näiteks välisinvestor, investoritele pakutakse madalamaid maksumäärasid võrreldes kohalike investoritega. kolmandaks, maksuparadiis on selline koht, kust ei saa iial mingit teavet maksumaksjate kohta, sest et nemad viitavad omakorda pangasaladuse hoidmise kohustusele, see on see argument, mida nad kasutavad, et mitte mingit teavet esitada. sellised on kolm objektiivset maksuparadiisi kriteeriumi. mõni ütleb, et kriis tõi kaasa väga palju negatiivset meie majandusele, aga tegelikult kaasas sellega ka midagi positiivset siiski, näiteks tohutu tahe neid erinevaid probleeme lahendada, soov vähendada täksid, vähendada maksudest kõrvalehoidumist, vähendada pettusi ja võidelda edukamalt maksuparadiiside vastu komisjon mängis siinkohal päris tähtsat rolli, me algatasime erinevaid menetlusi, pakkusime välja eelnõusid, aga me ei oleks saavutanud edu, kui liikmesriigid meid ei oleks toetanud. samuti oli minu jaoks oluline see, et meid toetaksid muuhulgas ka G kahekümne riigid. ma mäletan, et aprillikuus valmistati ette esimest G kahekümne tippkohtumist. isegi ettevalmistavas faasis oli selge, et et ka G kahekümne riigid on valmis sanktsioneerima selliste mittekoostöö valmiduse ülesnäitamist ja paari nädala pärast juba neliteist vastavat riiki oli leidnud oma koha G kahekümne nõndanimetatud hallis nimekirjas ja nad andsid mõista, et nad on nõus tegema koostööd koostöös artikliga kakskümmend kuus OECD aluskonventsioonist paljud Atlandi ookeani saared, Vaikse ookeani saared, Kariibi mere saared, samuti riigid äh, mandril andsid mõista, et nad on nõus koostööd tegema. pärast tippkohtumist ma äh, pidasin läbirääkimisi Pariisis OECD peasekretäriga ja meie läbirääkimiste käigus jõudis meieni sõnum, et need viimased neli riiki selles mustas nimekirjas, Panama, Costa Rica, Filipiinid ja Malaisia olid ka andnud teada, et nad on nõus tegema koostööd. seega musta nimekirja kui niisugust enam ei olegi. enam ei ole isegi halli nimekirja. nüüd on lihtsalt olemas terve nimekiri nendest riikidest, kes on andnud teada, et nad on nõus pidama kinni nendest aluspõhimõtetest. probleemiks on aga see, et paljud riigid andsid äh, mõista oma koostöövalmidusest juba aastast aastal kaks tuhat, kaks tuhat kaks, kaks tuhat kolm, aga nad ei ole te oma tegude juurde asunud. OECD sekretariaat ja Euroopa Komisjon peaksid ilmselt äh, üheskoos jälgima seda, kuivõrd need riigid täidavad oma kohustusi. mul oli väga hea meel näha, et viimasel G kahekümne tippkohtumisel valitsusjuhid ja riigipead taaskord kinnitasid üle, et nad on valmis kohaldama sanktsioone alates järgmisest kevadest, kui ma nüüd ei eksi, kõikide nende riikide suhtes, kes ei ole ikkagi näidanud üles koostöövalmidust. see saab kindlasti olema väga tõhus meede. Te märkisite ära konkreetselt Singapuri. ma tooksin teile näite Hongkongi kohta, kuna Hongkongi olukorda ma tean paremini, ma arvan, et Singapur ja Hongkong on suhteliselt samas seisus kõigepealt käisime oma kolleegidega Hongkongis ja kohtusin seal Hongkongi rahandusministriga. rahandusminister ütles, et nad ei saa meiega mingit infot vahetada, sellepärast et nad ei maksusta hoiuseid. Nad ei maksusta ei residentide ega mitteresidentide hoiuseid. seetõttu nad ka ei kogu teavet selle kohta ja kui nad ise teavet ei kogu, siis neil ei ole ju meiega võimalik seda teavet vahetada ja isegi kui nad tahaksid meile mingit infot edastada, siis Hongkongi seadusandlus ei lubaks neil seda teha, nii et meil ei ole lihtsalt midagi, millest rääkida. teemat ei ole. aasta hiljem seesama rahandusminister tuli Brüsselisse, ta tuli minu kontorisse ja andis mõista, et Hongkong on nõus igati tegema koostööd ja osalema hoiuste maksustamise meetmes. see on selline põhimõtteline muudatus ja mul on väga hea meel selle üle. mis puudutab käibemaksu alandatud määrasid, siis teil on õigus, et tegemist ei ole sellise täieliku nimekirjaga, aga see oli see kompromissnimekiri, ma pidin selle kompromissi saavutamise nimel väga tõsiselt tööd tegema. pidin jõudma kokkulepetele nende liikmesriikidega, kes ütlesid, et jah, nad toetavad ideed, juhul kui me saame selle või teise möönduse teie poolt. ja need mööndused või järeleandmised ei toht-, ei oleks tohtinud jällegi neid teisi liikmesriike ju kuidagi solvata. käibemaksu alandatud määrad ei ole kohustuseks, nad on liikmesriikidele võimaluseks nüüd, kus meil on veel pikem loetelu nendest erinevatest toodetest ja teenustest, millele kohaldatakse vähendatud käibemaksumäära, siis eh, riigid, muidugi pidades silmas oma riigi olukorda, muuhulgas ka eelarve defitsiidi nõudeid, saavad vastavalt kohaldada vähendatud käibemaksumäära selles loetelus toodud toodetele ja kaupadele ähm.? aitäh! nüüd on meil kuskil viisteist inimest juba nimekirjas, kes ilmselt esitavad ka küsimusi ja nüüd kõigepealt sotsiaaldemokraadid, härra Dominici, palun. Grazie, president, grazie, komissario Kovatš e.... suur tänu, proua esinejana, suur tänu, volinik Kovatš oma sõnavõtu lõpus te ütlesite, et ei saa anda tulevikulubadusi, aga on küsimusi, mida te puudutasite ja mis eeldavad tulevikukomisjonilt kursimuutust. üks selline küsimus on hea haldus maksupoliitika valdkonnas. kui me räägime heast haldusest, läbipaistvuse infovahetuse ja maksukonkurentsi osas, siis see on üks otsustavamaid teemasid, mille kallal tuleb järgmistel aastatel töötada. on saavutatud teatud edusamme. viitan siinkohal pangandussaladusest, lõplikust äh, ülesaamisest see puudutab inimesi, kes äh, ei ela alaliselt Euroopa Liidus, aga siiski nii sisemiselt kui ka välimiselt tuleb meil veel mitmesuguseid tõkkeid ületada. mõtlen äh, siinkohal äh, hoiuste maksustamisele, maksukrediitide sissenõudmisele ja teabevahetusele finantsametkondade vahel välismõõtmes peame oluliseks seda, et Euroopa Liit räägiks ühel häälel. positiivne on see, et paljud liikmesriigid äh, toetavad OSCD põhimõtteid, aga see põhimõtete toetamine ei käi käsikäes õigusaktide rakendamisega ja tihtipeale see toetus äh, ei realiseeru praktikas, ehk siis need põhimõtted ei rakendu praktikas. ja mida meie saaksime Euroopa Liidu tasandil teha, et neid asju üle kontrollida? kui Euroopa Liidul õnnestuks hea halduse põhimõte viia sisse kõikidel läbirääkimistel kolmandate riikidega ja ka arenguabi raames, siis oleks see oluline samm edasi samuti olen ma arvamusel, et Euroopa Liidu roll võiks seisneda selles, et edendatakse standardiseeritud süsteeme infovahetuse jaoks, need on minu arvates väga olulised punktid. ja siis mul on veel üks küsimus või tegelikult kaks küsimust. ja tahaksin teada nende osas teie arvamust. praegusel hetkel on olukord äh, selline et antakse maksuamnestiat, et äh, välismaale kolinud kapital koduriiki tagasi meelitada, näiteks Itaalias äh, on see praktika levinud. mida teie sellest arvate? kas äh, teie arvates peaks sellistes küsimustes saavutama Euroopa Liidu tasandi kokkulepped? ja kuidas te hindate tehingumaksu sisseviimise võimalust? Eh, jah, teil on täiesti õigus, ma mainisin oma sissejuhatuses eh, ühiste ettevõtluse tulumaksu eh, baasi ja veel mõningaid küsimusi mis äh, nõuavad äh, lahendamist tulevikus. hea haldus maksupoliitikas ei ole enam mitte sahtlis, vaid juba ECOFIN-i töölaual. komisjon on oma ettepaneku heaks kiitnud ja järgmine Euroopa Komisjon on pühendunud selle teemaga tegelemisele. aga mina ei saa anda lubadusi nendel teemadel mis puudutavad siis ettevõtluse maksustamist ja muud. nii äh, sise- kui ka välistasandil on äh, siin äh, tugevad seosed, sest kui me sisemiselt edasi liigu ei saa, me seda teha ka väliselt. ja mis puudutab nüüd rakendamist ja kohandumist, siis ma jagan teie muret. Euroopa Komisjon ja OSCD sekretariaat on pühendunud rakendamise täpsele jälgimisele ja G kakskümmend on läinud sanktsioonide teed, nii et olukord on paljulubavam kui varem. Te mainisite seda, et ähm, kahepoolsetes lepingutes Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel peaks olema vastav äh, paragrahv sees. me esitasime selle ECOFINil äh, ettepaneku, see kiideti heaks ja liikmesriike kutsutakse üles sellist paragrahvi sisse viima, ükskõik kas siis on tegemist tehnilise abi või äh, majanduskokkuleppega, igal juhul tuleks sellise ara-, paragrahvi abil võidelda maksupettuste vastu. ja nüüd äh, finantstehingute maks. aeg-ajalt see idee tõusetub. arvestades nüüd finantsturgude rolli ja finantsinstitutsioonide rolli kriisis, siis on täiesti loogiline, et see küsimus on jälle tõusetunud, paar aastat tagasi see oli ka aktuaalne teema, aga praegune ettepanek äh, erineb äh, Tobini maksust. eelmine keskendus äh, valuutavahetuse tehingute maksustamisele, praegune ettepanek, mis ei ole õigusloome ettepanek, aga on üldine ettepanek, on teistsugune. ma isiklikult äh, leian, et see ettepanek on äh, täiesti sümpaatne, sellepärast et äh, niimoodi saaksime me ühendusele lisasissetulekut. aga kuna on tegemist maksuküsimusega, siis otsused võetakse vastu ühehäälselt ja ma kahtlen äh, kas on võimalik selles küsimuses üksmeelele jõuda. ja mis see viimane küsimus oli? maksuamnestia. see ei ole ühenduse pädevuses, see küsimus, ja kui te olete huvitatud minu isiklikust arvamusest, siis ma võin äh, selle välja öelda, aga see on tõesti minu isiklik arvamus, mitte Euroopa Komisjoni arvamus. ma jagan nende muret kes äh, ja ma ei räägi siin äh, Itaaliast, vaid ükskõik äh, mis riigist, ühesõnaga ma jagan nende mured, kes arvavad, et maksuamnestia võiks halvasti mõjutada ausa maksumaksja moraali. ma olen täiesti nõus nende paljude inimestega, kellel selline mure on. suur tänu ja härra Klint Salde fraktsiooni nimel, palun härra volinik. kuulasin teie sissejuhatust ja sain aru, et te arvestate, et te järgmisesse komisjoni ei kuulu, nii et see on arvatavasti meie viimane kohtumine siin ja tänan teid siinkohal antud tugeva panuse eest järgmised aastad näidavad, kuivõrd äh, edukaks teiepoolne panus osutub. igal juhul on äh, väga keeruline saavutada läbimurdeid äh, maksundusvaldkonnas. nüüd paar kommentaari ja paar küsimust. vähendatud käibemaksu määr ei toonud endaga kaasa minu arvates seda, mida sooviti. hiljuti just Prantsusmaal ma nägin kuivõrd marginaalselt on Prantsusmaal restorani omanikud äh, vähendanud äh, hinda selle vähendatud käibemaksu võrra. ainult ähm, paari toidu juures oli selline tärnike juures, et ähm, käibemaksumäär on vähenenud ja selle toidu hind on ka langenud, nii et äh, selliseid mõjusid ei maksa sugugi alahinnata. ja nüüd maksupettused mina siin ei saanud täpselt aru nendest summadest, äh, mida te mainisite siin, kakssada viiskümmend miljardit eurot aastas, see on käibemaksupettuste osakaal ja nüüd mis puudutab äh, teavitamiskohustust ja maksuparadiise, siis äh, ma ei saa siin äh, mõningatest äh, asjadest aru, põhimõtteliselt kui neid arve vaadata siis, siis äh, üheksakümmend protsenti summadest peaks Maksuametist nagu mööda minema. kui kõik otsustavad osaleda teabevahetuses, siis ma kardan, et sellegipoolest sissetulekud äh, jäävad äh, tagasihoidlikuks võrreldes sellega, mis nad peaksid olema, aga no see pole teie teha. nüüd äh, regulatiivne arbitraaž kriisiolukorras. turul osalejad täiesti teavad, kuidas saada kasu erinevatest äh, järelevalvevõimalustest ja selle võib üle kanda ka maksuvaldkonda, ehk siis turul tegutsejad teavad, milliseid võimalusi ära kasutada ja kriis peaks meile nüüd näitama, et me peaksime võitlema loomulikult äh, regulatiivse arbitraaži vastu ja tegema seda ka maksuvaldkonnas, ehk siis me peaksime äh, võitlema ka maksuarbitraaži vastu. see ei tähenda, et maksumäär peab olema võrdne, aga peab olema vähemalt läbipaistvus selles valdkonnas parem kui seni. ma olen liberaal ja ma olen maksukonkurentsi poolt, aga vähemalt käibemaksu valdkonnas äh, võiks meil olla harmoonilisem olukord, äh, kui seni praegu on äh, käibemaks viisteist kuni kakskümmend viis protsenti erinevates riikides ja see erinevuse protsent on tõesti päris suur, arvestades seda, kuivõrd ähm, suur on meie võlgnevuse määr, siis võib-olla oleks äh, ühine käibemaksu määr hea. ja nüüd ähm, väikeinvestorina näiteks oletame, ma ostan Nokia aktsiad, Nokia maksab mulle dividende, Soome kasseerib äh, teatud maksud ja ma saan need osaliselt tagasi, kui ma esitan maksudeklaratsiooni äh, Saksamaal. ostan näiteks äh, aga UBC aktsiaid Šveitsis, siis maksumäärad on palju kõrgemad. aga see polegi kõige hullem kõige traagilisem on see, et äh, maksu tagasisaamise protseduurid on riigiti väga erinevad. Äh, põhiliselt on see kõik nii äh, bürokraatlik, et ma täiesti vilistan selle peale, saadan põrgusse need reeglid ja bürokraatia ning jätan need maksud siis kas Soomele või Šveitsile ja Euroopa Komisjon peaks tagama, et ka väikeinvestoritel oleks selline toimiv siseturg siiski jah. ma olen teiega ühel arvamusel selles osas, et maksunduses on väga keeruline läbimurdeid saavutada. ma mõistsin seda oma viieaastase tööaja jooksul, aga me oleme saavutanud siiski üht-teist, mida meilt ei oodatud päris alguses. mis puudutab vähendatud käibemaksumäärasid, siis ma olen teiega nõus selles osas, et enamikel juhtudel tarbijad sellest ähm, kasu ei saa. kui maks tõuseb, siis küll tarbijad kohe seda tunnevad. vähendatud käibemaksumäär peaks olema võimaluseks, see oli minu argument, äh, kui ma pidin veenma osasid liikmesriike nagu Saksamaa, Taani ja teised, kes olid äh, tugevalt äh, igasuguse vähendatud käibemaksumäära valdkondade nimekirja pikendamise vastu. ja põhjus, miks ma niivõrd aktiivne selles valdkonnas olin, seisnes selles, et ma tahtsin anda liikmesriikidele suurema valikuvõimaluse ja paindlikkuse aga ma ei arva, et me lähimas tulevikus võiksime minna kaugemale. märtsi ECOFINis oli meil vähendatud käibemaksu aura õhus hõljumas. aga ma ei arva, et ma oma mandaadi aja jooksul oleksin võinud välja tulla muu sarnase ettepanekuga. ja Briti-Prantsuse suunalt tuli ka ettepanek rakendada vähendatud käibemaksumäära roheliste toodete osas, aga seda Ecofin heaks ei kiitnud. ja mis puudutab äh, maksupettusi, siis me peame lähenema sellele teemale samm-sammult, oleme teinud juba mitmeid olulisi samme loomulikult oleme me väga kaugel sellest, et meil oleks maksupettuste või maksuvältimise null protsendi määraga olukord, on siiski parem. kriis on äh, meile olnud abiks, see on äh, mõjutanud ka poliitikute moraalitunnet. mis äh, puudutab nüüd ühtset määra käibemaksu osas, siis asja uurides me tellisime uurimuse Kopenhaageni sõltumatult majandusinstituudilt ja nemad ähm, analüüsisid vähendatud käibemaksumäära kasutamist ning jõudsid järeldusele, et äh, puhtalt majanduslikust seisukohast oleks kõige mõistlikum lahendus see, kui oleks üks äh, käibemaksumäär riigi kohta. aga isegi Kopenhaageni majandusteadlased ütlesid, et Äh, tööhõive, kultuuri või muudes äh, valdkondades, äh, näiteks audioraamatute valdkonnas või rahvatervise poliitikas ja keskkonnapoliitikas oleks vaja pakkuda maksueeliseid ja võiks rakendada vähendatud käibemaksumäära, isegi Kopenhaageni teadlased ähm, siis olid arvamusel, et üks käibemaksumäär oleks majanduslikult mõttekam, aga võiks olla üks või kaks vähendatud äh, käibemaksumäära, näiteks viis protsenti. ja mis puudutab Nokia juhtumit, äh, siis äh, me kindlasti uurime seda probleemi lähemalt ja anname teile tulemustest teada. suur tänu nüüd äh, Rahvapartei nimel härra Hughes, palun uh,. ma tänan, proua esimees, härra volinik. kohe päris alguses tänan teid viie tööaasta eest, te töötasite tihedalt koos meie komisjoniga ja minu arvates tegite väga palju ära maksustamise vallas ma mõistan suurepäraselt, proua esimees, et teil on pikk nimekiri sõnasoovijatest ja ma üritan võimalikult lühidalt teha ja minu küsimus on järgmine. ka lihtne küsimus. see ühine ettevõtete tulumaksubaas, ühesugune tulumaksubaas, ma jagan eh, sedasama arvamust, eh, mida minu eelkäija, eelkõneleja et maksukonkurents on probleemiks ja ma ei küsi teilt nüüd tehnilist aspekti, ma ei taha rääkida mm, nendest asutustest, kes peavad tagama selle ühise maksubaasi. hea uudis maksukonkurentsi vallas on see, et see ettepanek on jäänud teie lauale ja seda arutatakse minu arvates, ma loodan, alles kaugemas tulevikus. aga teie arvates, milline õhkkond valitseb ECOFINis? milline meeleolu valitseb liikmesriikides? mida nad arvavad sellest ettepanekust, mis on üsna kaalukas tuleviku seisukohast? ma tänan vastuse eest juba ette. suur tänu selle küsimuse eest. aastal kaks tuhat kuus, siis kui Austria oli eesistujaks, ma julgustasin Austria finantsministrit võtma äh, seda temaatikat mitteametliku ECOFIN-i päevakorda ja veelgi mitte amet, mitteametlikumalt veel käsitlema seda mitteametlikult õunasöögil ECOFIN-is. siis oli meil äh, lauavoor ja me kuulasime ära kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, tollal oli küll kakskümmend viis ja need seisukohad erinesid väga. Rumeenia ja Bulgaaria ei olnud veel ühinenud, aga nad olid kohal ja ütlesid ka oma mm, seisukohad välja ja kui mul nüüd õigesti meenub, siis kaksteist liikmesriiki toetasid tugevalt seda ja kutsusid isegi üles komisjoni edasi tegutsema ja võimalikult kiiresti edasi tegutsema selle baasiga. kümme liikmesriiki olid ettevaatlikult toetavad sest me ei olnud veel esitanud äh, õiguslikku ettepanekut, lihtsalt kontseptsioon oli arutusel. ja kuus liikmesriiki väljendasid kartusi. mõned liikmesriigid ütlesid, et see rikuks liikmesriikide maksualast suveräänsust. mina ütlesin, et ei, mitte sugugi, sest äh, kui me sest määrade otsustamine jääb ikkagi liikmesriikide pädevusse. liikmesriigid säilitavad oma suveräänsuse maksude vallas. mõned liikmesriigid ütlesid, et õige pea järgneb maksumäärade harmoneerimine. ja mina vandusin, et selline ei ole komisjoni soov ja ega voliniku soov, me ei taha eh, lõpetada maksukonkurentsi, sest maksukonkurentsil on mõned plussid ja kolmas argument, mis kõlas ja see oli kõige ratsionaalsem, see pärines Läänemere riikidest ja Slovakkiast, Balti riikidest ja Slovakkiast, neil on ühtne maksumäär ja nemad olid mures sellepärast, et uus harmoneeritud tulumaksubaas oleks kitsam kui see maksubaas, mida nad praegu kasutavad ja eriti Ivan Miklos esindas seda seisukohta, tol ajal oli ta Slovakkia rahandusminister ja Slovakkia ühtse maksusüsteemi isa. mina ütlesin, et oodake ära konkreetne ettepanek. komisjoni kavatsus oli, et maksubaas oleks väga lai ja väga lihtne ja mitte ilma igasuguste eranditeta ja vabastusteta ja tema vastas, et kui harmoneeritud baas saab selline olema, siis Slovakkia võib oma seisukohta muuta. see oli just see, mida ma sain teada sellest lauaringist, mis toimus mitteametlikus ECOFINis, see oli väga valgustuslik. ja ma sain lootust tollal, et võib-olla ühel päeval tõesti üksmeelselt äh, leitakse, et on vaja süvendada koostööd selles vallas. kaheksateist, kakskümmend üks, kakskümmend kaks riiki võivad ühele seisukohale jõuda. nüüd roheliste esimene sõnasoovija. Sven, sina. kõigepealt ma tänan härra volinikku meie fraktsioon hindab äh, väga teie tööd ehkki võib-olla meil on mõned filosoofilised erimeelsused maksukonkurentsi vallas, aga me hindame väga teie tööd. ja tõsiasi see, et maksukonkurentsi negatiivsed aspektid on niivõrd tähtsad Euroopa Liidule. see ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et poliitilisest tahtest jääb vajaka, mitte sellepärast, et teie olete midagi tegemata jätnud. me arvame, et võitlus maksudest kõrvalhiilimise ja maksuvõitluse vastu aktualiseerub lähiaastatel, sest on selge see, et eelarves on suured kaotused selle pettuse tõttu ning kapitalitulu madal määr satub samuti kriitika alla kapitalikasumi madal määr satub äh, kriitikatule alla, nii et ma usun, et on vaja edasi liikuda selles vallas. nüüd kolm lühikest konkreetset küsimust. kõigepealt infovahetus. meie leiame, et äh, info vahetamine päringu peale, taotluse peale ei ole piisav. meil on hoiuste maksustamise direktiiv ja seal on kirjas põhimõte automaatselt infot vahetada ja ma arvan, et seda põhimõtet peab laiendama. minu küsimus on järgmine kas kunagi on peetud läbirääkimisi kolmandate riikidega, et aut-, kohaldada automaatset infovahetust ja kui, siis kui edukad need läbirääkimised on olnud? ma taha, eriti huvitab mind läbirääkimised USA-ga, kas need on olnud ametlikud või mitteametlikud äh, kontaktid, kus on arutatud automaatset infovahetust. teiseks, meil on äh, äriühingute maksustamine ja käitumiskoodeks. isegi kui eh, ettevõtete ühiskonsolideeritud tulumaksubaasi meil ei ole, meil on ometi käitumiseeskiri ja sellega on saavutatud juba üsna palju, aga mõned riigid on leidnud uusi viise, kuidas kõrvale hiilida sellest käitumiskoodeksit, käitumiseeskirjast ja tulemuseks on suured Äh, kahjud paljudele liikmesriikidele. nüüd küsimus on, mis on takistanud edasiliikumist ka käitumiseeskirja äh, vallas, mis puudutab äriühingute tulumaksustamist. Äh, see on üks võimalus, kuidas maksu, ebaõiglast konkurentsi vältida maksude alal. ja kolmandaks, me oleme lugenud ajalehest, et komisjon mahendas oma seisukohta läbirääkimistel Šveitsiga, mis puudutas holdingfirmasid ja meie tahaksime teada, kas see on nii ja kui see nii on, siis miks? sest holding eh, ettevõtted Šveitsis tekitavad suurt kahju Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja teiste eh, riikide ettevõtetele ja nende maksustamisele ma tänan, et te hindate kõrgelt minu viieaastast tööd. nüüd kõigepealt tulles teie märkuste juurde. ma olen nõus teiega, et võitlus maksupettuste vastu muutub üha aktuaalsemaks ja see on täiesti loogiline. nüüd konkreetsed küsimused maksukonkurentsi vallas, jah, see võib olla kahjulik, see konkurents, aga käitumiseeskirja äh, töörühma roll ongi see, et välja noppida need kahjulikud maksumeetmed mis äh, kusagil ilmnevad ja nad on just edukad oma töös. nüüd, mis puudutab informatsiooni andmist automaatselt või pärimise peale, mina olen isiklikult automaatse info vahetamise pooldaja, aga äh, kui te teate, siis äh, hoiuste maksustamise direktiivi puhul oli meil kolm liikmesriiki, kes ei olnud sellega nõus, kui öö, ei ole mingit muud viisi Eh, kuidas eh, infovahetus automaatne asendada kinnipeetava maksuga. nüüd viis pluss kümme, viis Euroopa Liidu liikmesriiki ja kümme eh, liitunud assotsieerunud territooriumi, siin hulgas on ka Isle of Man, on nõustunud automaatse infovahetusega. ma ei tea, kas USA-ga on peetud selle üle läbirääkimisi, vähemasti küll mitte minu ametisoleku ajal. võib-olla mingil mitteametlikul tasandil on läbirääkimised toimunud või eksperdi tasandil on toimunud läbirääkimised, ma ei välista seda, aga minu tasandil ei ole arutatud automaatset infovahetust ühegi kolmanda riigiga. esimese sammu äh, me tegime hoiuste maksustamise direktiiviga kui ma räägin äh, panka saladuse nõudest, siis meil üks peamisi eesmärke võitluses maksupettuste vastu on äh, tõesti rünnata seda pangasaladust. nii et esimene samm on tehtud ja nüüd tuleb järgmised sammud teha. jah, Šveits. me peame läbirääkimisi Šveitsiga nüüd alles, algasid, me saime ECOFIN-i nõukogult äsja selleks mandaadi, nii et läbirääkimised on algusfaasis, me tahame Liechtensteini mudelit eeskujuks võtta. Speaker... nüüd esimene sõnasööja kuue fraktsioonist. Te mõlemad palusite sõna, kes teist esimesena sõna võtab, palun? Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την ενημέρωση. Επειδή όπως είπε... Ma tahaksin tänada volinikku info eest. E, ta on ametist lahkuv volinik, nagu me kuulsime. ja tema e, ettekanne oli nagu selgitava iseloomuga ma tahaksin mõned märkused teha ja viidata siin ka sellele, mis volinik rääkis ja mis meilegi muret valmistab ja mul on ka poliitilisi märkusi. härra volinik, teie ütlesite, et õige maksupoliitika on hea instrument töökohtade loomiseks Äh, meil on kasv madal, tööpuudus kasvab Euroopa Liidus täna. kuidasmoodi äh, nüüd nendes oludes maksupoliitika on instrumendiks, saab olla instrumendiks? kuidas maksupoliitika saab meid näiteks aidata lahendada tööpuuduse probleemi? teiseks, te rääkisite maksupettustest ja ma näen, et maksupettuste teel eh, liiguvad summad, mis on kaks korda suuremad kui Euroopa Liidu aastaeelarve. kas te äkki analüüsiksite, kes on siis vastutav eh, maksudest kõrvahiilimise eest, millised sotsiaalsed rühmad väldivad maksude maksmist minu koduriigis, Kreekas, need, kes ei maksa korralikult maksu, on suurfirmad. kuidas lõpetada see, kuidas parandada kontrolli nende üle? kolmandaks, see on küsimus, mille ma juba esitasin majandus- ja rahandusministrile Rootsis. Äh, nüüd offshore firmad, kuidas teie olukorda nendega hindate? kas need offshore firmad on ka maksudest kõrvalehoidmise viis ja kuidas selle nähtusega võidelda? maksupoliitika võib edendada tööhõivepoliitikat vähemasti kahel viisil. kõigepealt vähendatud käibemaksumäära kohaldamine tööjõumahu katte ja kohapeal pakutavate teenuste puhul ja sellepärast ma just rõhutan kohapealsed teenused. kui me vähendame nende käibemaksu määra, siis sellest kuidagimoodi siseturg ei moonutu ja sellepärast ma just selle nii suurt rõhku panen. see on üks viise. kui kaheksa liikmesriiki kõigepealt otsustasid kasutusele võtta vähendatud käibemaksumäära eh, tööjõumahukate teenuste puhul, siis oli üheksakümnenda aasta lõpp parasjagu ja eesmärgiks oligi töökohti juurde luua. ja konkreetne analüüs ei kinnitanud küll seda, et uusi töökohti oleks loed, loodud, aga mõne aasta äh, möödudes see alandatud käibemaksumäär oli juba niivõrd hinna- ja maksusüsteemis kanda kinnitanud nendes kaheksas riigis, et nad hiljem öö, ühinesid sellega veel kümme riiki. ja selgus, et standard käibemaksumäärade kohaldamine oleks kaasa toonud suurte, suured töökohtade kaotused nii et selline oli loogika ja sellepärast meie jaoks oli tähtis, et see süsteem alles jääks ja ka alaliseks muutuks, selleks et, et kümned tuhanded väikesed ettevõtted ei läheks pankrotti ega kümned tuhanded töökohad kaoks. seetõttu alandatud käibemaksumäär kohaldatigi, aga seda piiratud mahus. nüüd teine instrument, see ei ole ühenduse pädevuses küll, on soovitada liikmesriikidel vähendada tööjõu maksukoormat. töö tulemustelt maksukoormat vähendada. aga et eelarve ei kannataks, siis tarbimismaksu suurendada, samuti keskkonna kahjustamist tugevamalt maksustada. nii need on viisid, kuidas tööhõivet saavad maksud parandada right,. Of... suur tänu. kui te arvate, et ma olen oma ajataju kaotanud, siis sugugi mitte. volinik on nõus veel kauem meiega siin koos viibima, et veel küsimustele vastata. ja nüüd saate, ma panen teid kolme pauka gruppides oma küsimuste esitamisel ja te peate veidi lühemalt oma küsimused esitama. nüüd äh, ma loetlen need nimed ette, kes mul nimekirjas juba on. mul on nüüd siin Kathy, then Annika Jury, Olle Schmidt, that would be one see on siis üks äh, grupp, kolm inimest. järgmine grupp. Udo Bullmann, Magdalena Alvarez and Pascal Canfin uh, And then ja siis kolmas kõnelejate külen-. Is it George Kutas and Jürgen Klut so...? Need on siis need kolm sõnasaajate rühma. kui nüüd keegi ei loetelust välja, siis palun andke käega märku, aga jätkame. Arlen, aitäh! teen lühidalt, et ka teised saaksid võimaluse sõna võtta ja mul on olnud suur au teha koostööd teiega ja teiste vastavate allüksustega tolliküsimustes. mis puudutab veel kord hoiuste maksustamise direktiivi, siis seda teemat on siin juba täna tõstatatud, aga mulle tundub, et mõned olulised äh, märksõnad jäid meil tähelepanuta, ma saan aru, et siin viidati juba automaatsele teabevahetusele, I love man'i osas ma kohtusin nende ministriga eelmisel nädalal ja nende minister oli igati nõus pidama kinni Rahvusvahelise Valuutafondi vastavast raportist ja seal sätestatust aga minu küsimus järgmine, mida teeb komisjon selleks, et tagada see, et me vahetaksime infot ennekõike just Austria ja Luksemburgiga, sest ma saan aru, et need kaks riiki ikka veel peavad makse kinni. nii et me peame ikkagi vaatama, milline on olukord liikmesriikide sees, mitte ainult kolmandates riikides ja muidugi puudutab see ka Šveitsi. ja milline on finantsteenuste osutajate Eh, roll finantskriisi lahendamises. siin oli juttu erinevatest maksuvõimalustest, mida hakata rakendama ka G kahekümne juhid eh, on pakkunud välja omad moodused, te rääkisite ka siin Tobini maksust. ja mida te isiklikult arvate, kas see on realistlik ja kas see on soovitav, et finantsteenuste tööstus äh, tõesti on see, kes peab ka hüvitama finantskriisi tagajärgi, et mitte ainult tarbija ja maksumaksja ei ole see, kes peab tagajärgede likvideerimisega tegelema. kas te arvate, et see on õiglane? aitäh. kolm lühikest küsimust minu poolt, teen lühidalt, esinaine. minu meelest kõige olulisemad teemad on juba käsitlust leidnud, seega kõigepealt tööjõumahukad teenused ja vähendatud maksumäärad. kui ma nüüd teist õigesti aru sain, volinik, siis äh, te ütlesite, et ei ole tarvis ilmtingimata hinnata seda, kui kasulik see kõik on olnud ja et me ei suuda välja arvestada, kui palju töökohti tänu sellele on suudetud luua. ja me ei saa ka lõplikku arvamust teilt selle kohta, et kas see tasub ennast ära või mitte kätte. oli juttu ka maksuparadiisidest. Te rääkisite maksupettusest ja maksudest kõrvalehiilimisest ja te konkreetseid summasid ei nimetanud. kas te oskaksite enam-vähem hinnata, et kui palju raha siis ikkagi maksuparadiisidesse suunatakse? ja kolmandaks üldine küsimus mida te arvate sellest, kui vähendatakse makse, et elavdada majandust, mis on teie arvamus selle kohta? ja edasi, milline nii-öelda väljumisstrateegia teil on, ehk siis mida te liikmesriikidele välja pakute? Sorry, we are taking three, so next Olle Schmidt. ja nüüd Olle Schmidt veel, palun. Thank you, madam chair aitäh, esimees, ka mina omalt poolt äh, avaldan tunnustust volinikule, ma arvan, et te olete suurepäraselt oma tegevusega hakkama saanud, tegemist on väga keerulise valdkonnaga, te kõnnite justkui miiniväljal. mul on eriti hea meel selle üle, et teil õnnestus audioraamatutele käibemaksu vähendatud määr kehtestada, te saite selle keerulise ülesandega tõesti hakkama. seda vaatamata sellele, et mõned rahandusministrid olid väga tõrksad selles suhtes. aga minu küsimus on selline, kuidas minna veel kaugemale aktsiisimaksude osas, ma olen aktsiisidega tegelenud juba umbes kümme aastat. me võime rääkida siin kahjulikust konkurentsist ja kasulikust konkurentsist. mina sellist äh, konkurentsi, konkurentsi, institutsionaalset konkurentsi tegelikult toetan minu meelest Taanis on ju veel kõrgem maksumäär kui minu riigis. nii et selge on see, et maksude alandamine on keeruline. aga ma arvan, et piiriülesed küsimused nagu näiteks sigarid, sigaretid, alkohol, nende küsimuste puhul ei tohiks me sel moel integratsiooni Euroopas läbi suruda. selge on see, et suures koguses alkoholi, sigareid, sigarette liigub äh, üle piiri salakaubana. ja kui te tahate järgmisele volinikule mõnda juhist laua peale juba ootama jätta, siis näiteks äh, pange talle väike märgukiri selle teema kohta, sest see on minu meelest kahjulik konkurent, seda tuleb vältida. suur tänu teile tehtud töö eest. Concerning nüüd kõigepealt selle kolmese küsimuste rühma esimene küsimus tõsi, Belgia on oma poliitikat muutnud automaatse teabevahetuse osas, selles osas, mis puudutab maksude kinnipidamist. Luksemburg on endiselt oma seisukohale truuks jäänud. ma tean, et Austria on teinud jõupingutusi, aga Austria parlamendis ei ole see veel läbi läinud praegu mul ei ole küll midagi konkreetset teile öelda selle kohta, et need kaks riiki ka ühinevad selle klubiga, kes kohaldavad automaatset teabevahetust vastavalt komisjoni seisukohale ei ole see hoiuste maksustamise direktiiviga vastuolus, tegemist on lihtsalt teatud erandiga. kui kinnipeetava maksumäär alates aastast kaks tuhat üksteist tõuseb kolmekümne viie protsendini siis ilmselt see muudab olukorda, see hakkab avaldama survet nendele kahele riigile, et nad muudaksid oma seisukohti. kolmekümne viie protsendine kinnipeetava maksumäär ilmselt äh, ei leia aali süli vastuvõttu nende isikute poolt, kellel on pangas hoiused. mis puudutab Tobini maksu või finantstehingute maksu, siis ma arvan, et see on mõistlik aga tuginedes minu viie aasta pikkusele kogemusele maksuküsimuste volinikuna, võin ma öelda, et mul ilmselt me lähitulevikus ei jõua üksmeelse otsuseni selles osas, mida meil tarvis on. ma loodan, et järgmine maksustamise volinik teeb ka selle nimel tööd. tegemist on igati mõistliku ettepanekuga, aga see, kas nad ka oma töös edukad saavad olema, ma ei oska selle kohta midagi öelda mis puudutab nüüd Ungari küsimusi, siis tahaksin vastata ka ungari keeles. mis puudutab vähendatud käibemaksumäära, siis selle kasutamine antud juhul ei ole ennast päris õigustanud. minu arvates tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal tehti kaheaastane katsetus ja siis seda katsetust muudkui pikendati kahe aasta võrra ja ka kui ma kahekümne neljandal aastal oma ametipostile jõudsin, siis äh, sellel katsetusel oli juba pikk ajalugu ja oli kaks võimalust, kas lõpetada see süsteem või avada see, aga see, et kaheksa riiki ainult osalesid, ei olnud äh, õige. minu arvates äh, oleks tulnud süsteem äh, avada, seda ma ka ütlesin, kaks tuhat kuus liitusid veel kümme riiki ja osad riigid kaaluvad äh, liitumist. nüüd äh, nimekirja oluliselt ei laiendatud, aga siiski just lõpupoole tekkisid probleemid. me lühiajaliselt saavutasime edu, kaheksateist riiki osalesid, kõik, kes soovisid osaleda, said tõesti liituda, aga siis tõusetusid ka ohud, et kui me lõplikku lahendust ei leia, siis peame me tulema tagasi standardmäärade juurde, siis puudutatud oleksid sellest ainult kaheksateist liikmesriiki, aga see oleks olnud äh, katastroof, töökohtade kaotus ja siis ma palusin Barrosolt, et äh, ülemkogul tuldaks konkreetselt välja selle ideega, et kui ECOFIN lahendust ei leia, siis me peame tegema ka omad järeldused. ma mõtlesin, et äh, riigipead ja valitsusjuhid seda ehk ei tea, Barroso nii ka tegi ja me saime ka toetuse tippkohtumiselt. Ecofinil palutakse märtsi lõpuks asi ära lahendada, nii et äh, lõppkokkuvõttes saime konkreetseid tulemusi. mis puudutab nüüd maksu vähendamist äh, majanduse elavdamise meetmena, siis see sõltub kõik äh, riigieelarvest. on selge, et kui eelarve defitsiit on mõnes riigis väga kõrge, siis on tegemist äh, väga riskantsele teele minekuga, kui hakatakse makse vähendama, sellepärast et defitsiit äh, muudkui kasvab, see toob äh, endaga kaasa suurema võlakoorma, tuleb maksta rohkem intresse lühiajaliselt võib see tunduda hea lahendusena, aga pikaajaliselt probleemid muudkui kuhjuvad paljud toovad välja ka selle argumendi täiesti õigusega, et äh, maksude vähendamine toob kaasa suurema maksu maksmise, aga see tulem ei avaldu paari kuu jooksul, äärmisel juhul võib-olla paari aasta jooksul alles. ja mis puudutab nüüd äh, maksuparadiiside kasutamist, siis me ei oska täpselt äh, öelda, kui suured need summad on, ütleme kakssada viiskümmend miljardit ähm, käibemaksu. ja nüüd äh, konkreetsete tootegruppide juurde tubaka ja alkoholitooted. minu kogemus on näidanud et kui komisjon tegi ettepaneku aktsiisimaksu miinimummäära tõstmiseks, siis tegemist oli taas väärindustamisega. me arvestasime omal ajal arvutusi tehes äh, kolmekümne kahe protsendi inflatsiooniga alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks, mitte üheksakümmend seitse, kõneleja korrigeerib ennast, ja uued liikmesriigid esitasid õigusega küsimuse, et mida me teeme selle arvutuse käiguga aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks, me olime väga kaugel liikmelisusest ja teised ähm, riigid jällegi olid arvamusel, et täiesti võimatu on tõsta aktsiisimäära kolmkümmend kaks protsenti, nii et me valisime algusaastad äh, siis lõppkokkuvõttes erinevalt. kaks tuhat neli, siis kui liitusid äh, kümme uut liikmesriiki ja kui see oli meil lähtepunktiks, siis äh, kasv oli ainult neli koma viis protsenti niimoodi jõudsime me kokkuleppele üldiselt, aga Tšehhi Vabariik pani veto õlle tõttu. tegelikult see kõik ei oleks mõjutanud õlle hinda Tšehhi Vabariigis, sellepärast et nende aktsiisimäär oli suurem kui välja pakutud äh, tõus, aga Tšehhi rahandusministrile oli see põhimõtteline küsimus, ta ei olnud valmis ütlema jah seadis veto ettepanekule ja nii kaugel me nüüd oleme ja minust jääb see ka nii. kui Tšehhi positsioon muutub paindlikumaks ja me oleme sellesuunalise signaali saanud, siis me äkki jõuame ka kokkuleppele. minu kogemus on näidanud, et äh, ümberhindamise küsimusega seoses on tulnud, tuldud välja ka mitmete mõistlikumate ettepanekutega, näiteks tubakatoodete osas ähm, mõju tervisele, kütuste osas mõjud keskkonnale, nii et kui me räägime aktsiisi tõstmisest, siis äh, nii-öelda kütuseturismi vältimiseks tuleks võtta teatud samme, kuna kütuseturism tooks endaga kaasa pikemad ähm, tanklasse sõitmise teekonnad ja ka rohkem CO2 heitmeid. tänan. Uh, be... suur tänu ja nüüd äh, Pulman, Alvarez ja Kensen, palun, härra Pulman härra volinik, oma sissejuhatavas sõnavõtus te viitasite sellele, milliseid ülesandeid äh, võib maksupoliitika enda kanda võtta. siin räägiti ka tööstusühiskonna muutuse ettevalmistamisest äh, keskkonna seisukohast lähtuvalt ja meie tööstuse uuendamise aspektist lähtuvalt, see on kõik väga hea. aga toon nüüd ühe näite. räägitakse sellest, et meil peaks olema Euroopa fossiilkütuste maks. mina oleksin selle vastu, sellepärast et tekiks eesmärkide alane konflikt liikmesriigid üritaksid selle Brüsseli kaela lükata ja kodanike õlule langeks kriisiolukorras suurem koorem. kui vaadata nüüd äh, selle arutelu teist külge, siis finantsturul on olukord äh, hoopis teistsugune. kui me nüüd äh, maksustame spekuleerimist äh, lühiajalisi rahvusvahelisi tehinguid ja tulusid alternatiivsetest investeeringutest, siis seda tehes su-, tugevdame me jätkusuutlikku ja pikaajalist äh, investeerimist väikestesse keskmise suurusega ettevõtetesse, sest et äh, see viimane investeerimisviis muutub äh, soodsamaks. nii et mis te sellest arvate? ja samuti sooviksime teada teie arvamust rahvusvahelise tehingumaksu kohta. võib-olla tuleks läbi valgustada kogu finantssüsteem, et leida lahendusi, kuidas eelistada pikaajalisi investeeringuid ja kuidas neid soodustada võrreldes lühiajaliste investeeringutega sotsiaaldemokraadid ja demokraadid äh, siin kojas äh, soovivad teid tänada julguse ülesnäitamise eest, võideldes mõistliku maksusüsteemi nimel Euroopa Liidus. see on üks raskemaid töid Euroopa Komisjonis, sellepärast et liikmesriigid äh, alati ju lähtuvad ikka ainult oma huvidest, nii et meie poolt suur tänu! Thank you, Madeleine Alvarez aitäh, proua Alvarez. suur tänu, esimees, volinik, alustuseks tänan teid selle info eest, mis te meile olete edastanud. see on tõesti laien-, laiendanud meie teadmiste baasi. samuti tänan teid selle direktiivi eelnõu eest mina olin parlamendi raportöör halduskoostöö dokumendi osas ja tegelikult see eelnõu on ju olnud väga ambitsioonikas, millega me loodame lõpetada ära need kümned ja kümned kahepoolsed lepped, mida riigid omavahel on sõlminud. nüüd edasi minnes, minu meelest maksupettuste puhul tuleb arvestada kahte nüanssi, kõigepealt peab olema see tahe seda pettust läbi viia ja teiseks ka võime kui me nüüd mõtleme selle peale, milline on inimeste moraal, siis äh, no paljud tahavad pettust äh, läbi viia, aga küsimus selles, kas nad ka suudavad seda teha. dokumendis on ka viidatud pangasaladuse hoidmise lõpetamisele ja vajaliku teabe edastamisele. Nende kahe aspekti osas ongi mul järgmine küsimus, mis puudutab pangasaladust ja selle saladuse hoidmise tõkestamist teatud juhtudel, siis millised saavad teie meelest olema meie jaoks need komistuskivid? teiseks teabevahetus. kas te võiksite konkreetsemalt äh, sõnastada sellega seonduvat, et seal ei leiduks mingeid lünki, näiteks artiklis kaheksa. aitäh. Pascal Canfin. tere pärastlõunat. suur tänu, härra volinik, selle kõrge kvaliteedilise info eest, mis te meile olete täna edastanud ja suur tänu läbipaistva tegevuse eest minu esimene küsimus puudutab Kopenhaageni tippkohtumist. vähem kui sada päeva on Kopenhaageni tippkohtumiseni veel aega jäänud. mis puudutab rohelist maksustamist, siis äh, mis teie arvate, mida tuleks teha selleks, et äh, Euroopa Liidu tootmismudel oleks äh, suunatud sellele, et vähendatakse süsinikdioksiidi heitmeid? ja mis puudutab seda, mida tuleks ette võtta, siis kas teie meelest järgmise komisjoni mandaadi jooksul õnnestub meil ka edu saavutada piiriüleste maksukorrektsioonide osas. kui Kopenhaageni ettevõtmine läbi kukub, seda, mis siis teha? ja nüüd maksuparadiisid. Te ütlesite, et et äh, alates kahe tuhande kümnenda aasta kevadest hakatakse karistama neid riike, kes ei tee koostööd. aga probleemiks on ju see, et äh, nende riikide nimekiri, kes koostööd ei tee, saab, äh, tuleb peaaegu ära kustutada. aga kas me ikkagi hakkame karistusi kohaldama või kuidas see nimekiri ja karistused omavahel seotud on, kas see on teie meelest piisav lahendus? kas te arvate, et rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus komisjon vahest tutvustab mingeid teisi kriteeriume selle kohta, kuidas nad hindavad neid riike, mis ei tee koostööd ja kuidas nad hakkavad kehtestama uusi nõudmisi nendele territooriumitele, selleks et meil oleks ka tõhus karistuste süsteem, mitte ainult mingid sanktsioonid paberil, aitäh! Try to give shorter ma üritan lühidalt vastata, sest ma saan aru, et äh, siin tuleb veel küsimusi. maksupoliitika rolliks on äh, panna paika suunised. maksupoliitika mõjutab ju kõiki majanduse osapooli. meil on fossiilkütuste maks, see vastav juhtfunktsioon, millest siin räägiti, selge on see, et finantstehingute puhul on maksupoliitikal teatud suunaandja kohustus. ma ütlesin ka muuhulgas ju, et minu meelest finantstehingute maksustamine ei ole väga mõistlik. ma ei usu, et see ühehäälse heakskiidu saab. see on minu isiklik arvamus ja mina isiklikult olen sellise maksu vastu nüüd halduskoostöö ja pangasaladuste avalikustamine. ma ei usu, et meil nõukogus saab sellega olema mingeid konkreetseid probleeme. loomulikult saab olema liikmesriike, kes esimeses etapis ei ütle oma jah-sõna sellele. kui me oma ettepanekut tutvustame, siis me tahame tutvustada seda seoses hoiuste maksustamise direktiivi muudatustega. muide, need kolm riiki, kes äh, kohaldavad erinevat süsteemi selle automaatse teabevahetuse asemel, et need kolm riiki otsustasid mitte võtta arvesse maksustamise direktiivi tulemit, nad tahavad, et neid arutatakse erinevatel, neid küsimusi arutatakse üldse erinevatel ECOFIN-i kohtumistel. ja see nüke oli ilmselt tingitud sellest, et nad tahtsid aega võita, ma saan aru, et mõned liikmesriigid võivad ka edaspidi sellist taktikat kohaldada. pikemas perspektiivis ilmselt me tõesti jõuame selleni, et pangasaladused kui niisugused kaovad, sest sellisel kujul pangasaladuste pidamist me ei saa aktsepteerida ja hiljem see ilmselt asendatakse teabevahetusega. nüüd Kopenhaageni tippkohtumine, Tobini maks ja roheline maksustamine. no rohelise maksu puhul me kaalusime hoolega Prantsuse ja Briti ettepanekut. eesmärgiks oli kohaldada vähendatud käibemaksumäära rohelistele või keskkonnasõbralikele toodetele, aga me konsulteerisime sidusrühmadega, samuti kodutehnika tootjatega selles küsimuses ja nad ütlesid, et alandatud käibemaksumäära kohaldamine ei ole kõige parem ja kõige tõhusam meetod andmaks äh, keskkonnasõbralikele toodetele teatud eeliseid. ilmselt maksusoodustus kui niisugune oleks äh, teisel kujul hoopis mõistlikum. mina saan asjast aru selliselt, et kui ma tahan eelistada teatud määral keskkonnasõbralikke tooteid äh, võrreldes tavapäraste toodetega, mis tarbivad rohkem energiat, siis näiteks kaudne toetus, maksude tagastamine või alandatud käibemaksumäär, nende vahel võib valida vastavalt sellele, mida üks või teine liikmesriik peab kõige paremaks lahenduseks. piirimaksud on loomulikult väga keeruliseks küsimuseks. ma pean seda selliseks viimaseks abinõuks, mida kohaldada siis, kui me mingit teist lahendust ei leia. palju parem oleks hoopis laiendada saastekvootidega kauplemise süsteemi ulatust ja näiteks süsi, süsinikdioksiidi maksustamist rakendada ülemaailmsel tasandil, mitte ainult piiri tasandil. edasi maksuparadiiside juurde või koostööd mittetegevate riikide juurde põhiküsimus seisneb ju selles, et kas need riigid, kes on oma, oma lubadusi mõneti muutnud ja nõus vastu tulema, siis me peame loomulikult vaatama nende tegevust praktikas ja kui nad ikkagi oma sõnade järgi ei käi, siis tuleb nende osas sanktsioone kehtestada. aitäh! nüüd veel viis inimest soovivad kõneleda ma täiendan voliniku paberivarusid, et ta saaks oma märkmeid edasi teha, sest ilmselt tal läheb seda tarvis. ja nüüd Silvi, palun. suur tänu, volinik, et olete nii kannatlik olnud. ma jätkan sealt, kus härra Klints pooleli jäi. nimelt tarbimise ja töökohtade loomise positiivne tulem, milleni viis käibemaksumäära vähendamine muuhulgas Prantsusmaal. ma saan aru, et äh, see peaks tooma kasu kolme, kolme miljardi ulatuses meie tarbijatele, aga nagu te isegi ütlesite, hinnad restoranides pole küll alanenud. ja mul on järgmine palve teile, kas te võiksite edastada oma järglasele volinikule see sõnum, et järgmise viie aasta jooksul peame me tulema toime selle olukorraga, mille on tinginud kriis, meil on tohutud puudujäägid kõikjal ja selles kontekstis ma tahaksin taaskord näha konkurentsi ka maksude vallas. mitte sellist konkurentsi, mis omab hävitavat iseloomu, vaid sellist positiivset konkurentsi, ma arvan, et ka teie järglane peab sellest teadlik olema ta valitakse ju Euroopa kodanike poolt, samas need Euroopa kodanikud ei saa üldse enam aru, mida tähendab integratsioon Euroopas. samuti ei saa sundida inimesi niisama lihtsalt konkureerima teineteisega. selge on see, et me vajame teatud vormis konkurentsi, aga seda tuleb kuidagi ka piiritleda. meil ei ole tarvis ju sellist konkurentsi, mis hakkab õõnestama seda ühtekuuluvustunnet oleks äärmiselt kasutu, kui Euroopa Parlament leiab, et me tahame luua demokraatia Euroopas, samas kus me ei suuda tagada võrdsust selles ühes olulises valdkonnas. meil peab olema ühine nägemus sellest, mida me tahame Euroopa Liidu maksusüsteemist, aitäh. härra Kutšest, palun. proua esinaine, härra volinik, nüüd ähm, kriisi olukorras on äh, liikmesriigid reageerinud erinevalt, osad on tõstnud makse või uusi makse sisse viinud, teised liikmesriigid on otsustanud makse alandada või kõrvaldada. nii et mida teie arvate, millised liikmesriigid reageerivad kriisile paremini, paremini? G kahekümne päevakorras oli globaalne finantstehingute maksu sisseviimine, milline on Euroopa Komisjoni arvamus seoses selle ettepanekuga? härra Krutt, palun. härra Kovatš, mul on kaks lühikest küsimust. Tobini maks ja finantstehingumaks Neid mõisteid on mainitud siin mitu korda ja mul on siin äh, Saksamaa parlamendi teadusteenistuse arvamus, mille kohaselt selline maksustamine ei ole Lissaboni lepingu artiklitest kuuskümmend kolm, kuuskümmend viis lähtuvalt enam võimalik lähtuvalt Lissaboni lepingust äh, siis äh, see arutelu on ennast tegelikult ammendanud, sest selliseid makse leping ei võimalda. mida teie arvate või on tegemist siin ühekülgse Saksamaa tõlgendusega? ja siis äh, käibemaksu alane regulatsioon veebruarist kaks tuhat kaheksa teaduslik teenistus on arvamusel, et nendes riikides, kus teatud maksud ähm, kehtisid, võivad need säilitada, aga teised ei tohi neid sisse viia, ühesõnaga, mida te sellest arvate? Pervanche Perez. Pervanche Perez, palun. tänan, proua esinaine, härra volinik elu siin parlamendis on alanud keeruliselt. nüüd äh, nõukogus on probleeme ühehääldusega ja meist on saanud partnerid. me oleme koostöövaimus edendanud maksuküsimusi, tahaksime teid tänada teiepoolse panuse eest nüüd tahaksin rääkida täpsemalt ähm, kahest punktist. kõigepealt äh, alandatud käibemaksumäär. kas seda süsteemi tuleks lõputult säilitada? tegemist äh, on olnud töömahukate teenustega, kus neid madalaid määru on rakendatud, selles osas on teil õigus aga nüüd, äh, mis puudutab äh, restorani käibemaksumäärade vähendamist, siis tulud on olnud ja tulemused on olnud äh, sellised, mida me ei lootnud. ja restoranipidajad ei ole oma lubadusi täitnud, nii et see on üks suur küsimärk. kas järgmine Euroopa Komisjon teeb ka mõjude hinnangu, see on ju üks teie nii-öelda juhtmotiive, kas äh, hinnatakse alandatud kai-, käibemaksumäära mõju? kas on nüüd kivisse raiutud see, et äh, see määr peaks kehtima ainult töömahukates teenuste valdkonnas? kas valgustatakse ka selliseid tegevusi, mis seni on nagu kõrvale jäänud äh, reguleerimisest ja mis puudutab nüüd restorani valdkonda, siis tarbija ei saa praktiliselt üldse mingisugust kasu. ja lisaks sellele haigutab defitsiit riigikassas. nii et me ei saavutanud seda, mida me soovisime. ja siis äh, ühe teie eelkäija ettepaneku juurde kellel olid ka meie komisjoniga väga head suhted, ühesõnaga Mario Monti ettepanek, mis seisneb selles, et me oleme kriitilisel ajahetkel ka Euroopa Liidu tasandi maksuküsimuste osas, aga võib-olla see just äh, pakubki meile võimalusi teha tõesti midagi siseturu jaoks ja ebaõiglase konkurentsi vastu. sellega on seotud ka maksu äh, harmoneerimise teema, te ju teate seda ettepanekut, ma ei pea siin sügavuti minema, aga kas teie arvates oleks see ettepanek võimalik äh, väljapääs, et äh, teemaga edasi liikuda, ma loodan, et see nii on, ja kas te arvate, et oleks vajalik komisjoni tasandil ka pingutusi teha selleks, et äh, see pakett tõesti edasi liiduks ning et äh, seda ei blokeeriks volinik, kelle pädevusse see üldse kõik ei kuulu ja mida saaks teha sellise ettepaneku toetuseks? ja lõpetuseks finantstehingumaksust. ma usun, et äh, paljud inimesed leiavad, et see ettepanek on äh, suhteliselt äh, ahvatlev ja te ise ka olite seda meelt. aga mul oleks selline küsimus, et äh, kuidas luua selleks vajalik infrastruktuur, kui see teema minevikus on tõusetunud, siis see infrastruktuuri teema on just olnud kõige problemaatilisem, siin on tegemist kahetasandilise küsimusega. esiteks, kas see on teostatav Euroopa Liidu siseselt ja teiseks ka kas see toimiks rahvusvahelisel tasandil, olete te sel teemal mõtteid mõlgutanud, võib-olla te lihtsalt ütlete ei, aga minu arvates ähm, tuleks nendele küsimustele vastata. Äh. tänan. kõigepealt äh, alandatud äh, käibemaksumäär toitlustamise valdkonnas, päris paljud pöörasid sellele teemale tähelepanu. algusest peale ma toetasin alandatud äh, käibemaksumäära rakendamist äh, toitlustamise ja restorani pidamise valdkonnas, mitte et see oleks olnud osa eelmise Prantsusmaa presidendi valimiskampaaniast, ehk siis üks osa tema valimiskampaaniast, vaid ma toetasin seda ettepanekut sellepärast, et minu arvates oli ebaõiglane, kui üheteistkümnes liikmesriigis on võimalik alandatud käibemaksumäära rakendada ja kuueteistkümnes ei ole võimalik äh, seda määra rakendada. nii et eksisteeris diskrimineerimine. ja minu arvates ei olnud see mõistlikult äh, seletatav asi oli siis selles, et kui mina alustasin tööd, siis äh, üheteistkümnes liikmesriigis äh, alandatud käibemaksumäärad kehtisid, kuueteistkümnes mitte ja ma soovisin võrdseid tingimusi kõikidele liikmesriikidele. see oli minu toetuse põhjus. nii, sõnum äh, minu järeltulijale. ta peaks alati arvestama sellega, et mis on Euroopa Liidu integratsiooni missioon. Loo-, Rooma lepingute ajal sooviti vältida kolmandat maailmasõda ja külma sõjaaegset Euroopa lõplikku lõhenemist. nüüd äh, kolmas sõ-, maailmasõda meid ei ähvarda, raudset eesriiet, Berliini müüri ei ole, kontinent ei ole lõhestatud, aga missioon on sellegipoolest oluline. meil tuleb pakkuda paremat äh, elu, rohkem turvalisust ja solidaarsust umbes viiesajale miljonile Euroopa Liidu kodanikule ja seda kõike tuleb teha jätkusuutlikult. maksupoliitika peab teenima selle üldise missiooni huve ja peab äh, silmas pidama põhieesmärke ja võtmestrateegiaid. ja see on äh, maksupoliitika missioon ja roll siis ühtlasi. minu järeltulija peaks arvestama sellega, et äh, maksupoliitika ettepanek peaks teenima Euroopa integratsiooni ajaloolisi huve. mis puudutab konkurentsi, siis ma olen nõus teiega, et õiglane maksukonkurents äh, edendab majandust ja maksualased tõkked ei tule mitte kasuks. on loomulikult äh, mitmesuguseid viise, kuidas valitsused lähenevad kriisist ülesaamisele, maksude tõstmine, alandamine, uute maksude sisseviimine, maksude kaotamine ja ühtset retsepti ei ole, sellepärast et äh, liikmesriigiti on olukord erinev. osades riikides on äh, on ühtne maks sisse viidud. ja mina ütlesin, et kui riik Äh, usub, et ühtne maks on äh, parem kui astmeline ehk progressiivne maks, siis on see nende otsustada. uutes liikmesriikides on äh, enamasti sisse viidud ühtne maks, aga osad siiski soovivad tagasi pöörduda astmelise maksu juurde, nii et mingisugust universaalset mudemit ei, mudelit ei ole ja see kõik sõltub enamasti riigieelarvest, kui on vaja rohkem sissetulekuid, siis äh, makse vähendada ei saa. sellepärast, et äh, vähendamine küll julgustab inimesi rohkem makse maksma, aga see tulemus avaldub alles kahe-kolme aasta pärast ja kui eelarves on defitsiit, siis on tegemist kiireloomulise küsimusega ja aega nii palju ei ole. paljud teist esitasid küsimuse ka globaalse maksu kohta komisjonil arvamust ei ole, osadel volinikel on omad isiklikud arvamused, enamik arvavad, et tegemist on mõistliku asjaga ning et seda võiks kaaluda ma usun, et meil tuleb ähm, selle teema üle veel järele mõelda. ja kui finantstehingumaks sisse viiakse, siis kõigepealt tuleks see sisse viia ühenduse tasandil, sellest aga ei piisaks. lõppeesmärk peaks olema globaalne tasand, aga see teeb kõik selle veel keerulisemaks. edasi osadele küsimustele ma juba vastasin. nii, mõjude hinnang. jah, ma olen arvamusel, et Euroopa Komisjon peaks tellima mõjude hinnanguid äh, vähendatud käibemaksumäära mõju kohta teatud teenustele. kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal olime surve all. selles mõttes, et ähm, tuli leida kompromiss äh, lahendus ja kaheksateist riiki oleksid pidanud tagasi pöörduma standardsete lahenduste juurde, nii et äh, me pidime minema juba võetud suunas ja vastus viimasele küsimusele on, et ei, ma ei ole selle üle järele mõelnud, olen lihtsalt mõelnud, et äh, see peaks olema globaalsel tasandil. küsimus saalist, mida tõlgid ei kuulnud, vastus igal juhul oli, et äh, ei. tänan, volinik that that has been see on olnud äh, tõeliselt võimas, mida te äh, meile siin esitasite, te näitate, kui hästi te olete kursis oma valdkonnaga, kahju, et me teid nii kaua siin hoidsime kinni, aga me täname teid tõesti südamest, et te olite nõus pool tundi kauemaks jääma. ja soovime teile kõik kõige paremat ja me teame, et maksuküsimus mitte alati me pole teiega olnud ühel meelel, eriti ma pean siin silmas eelmist koosseisu, sellele vaatamata kõike head teile ja äh, Strasbourgis üheksateistkümnendal kell üheksa me kohtume jälle komisjoniga. mina tahan kasutada nüüd võimalust ja tänada teid kogu selle toetuse eest, mis ma sain teilt viie aasta jooksul minu raske töö muutus seetõttu kergemaks, ma teadsin, ma võin alati majanduskomisjoni toetusele eh, loota. Pervanš Peresile minu eriline tänu. Egoni eh, eh, eelmisele esinaisele eelmises koosseisus ta aitas mind väga ja tänan ka praegust esimeest, igatahes on Egon alati olnud heades kätes, nimelt daamide kätes.